Liam Huang-Noki raport, mis puudutab Euroopa statistikat. ja mul on au anda raportöörile sõna, palun. Merci, euh, monsieur le president. aitäh, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt äh, tahaksin äh, tänada variraportööre ning äh, ka komisjoni esinaine Sharon Bowles'i, kellega me tegime koostööd käsikäes. see raport äh, puudutab määrust, mille eesmärgiks on äh, Euroopa statistikakorraldus äh, reguleerida ja siin puudutatakse siis statistika kogumise viise ning selle süsteemi läbipaistvust. ma ei tahaks hakata nüüd seda konteksti siin uuesti rõhutama Euroopa Liit äh, on äh, olnud Kreeka statistiliste andmete võltsimise skandaaliga äh, seotud ja ka meie kaas otsustusmenetlusega oleme vastutavad selle eest, et need arvud oleksid usaldusväärsed, need on vajalikud selleks, et hinnata majanduspoliitikat ka kuues õigusloomepaketi valguses ja see tekst, mis homme hääletusele tuleb, siin on mitmeid aspekte, mida võib välja tuua, esiteks peaks looma käitumisjuhise, kus oleks teatud usaldusväärsuse taastamise kriteeriumid sisse toodud, teiseks anda komisjonile laienenud uurimismandaat ja kolmandaks suurendada Eurostati ehm, iseseisvust Eurostati peadirektori mandaadi muutmise kaudu. meil äh, on eelmise nõukogu eesistujaga olemas kokkulepe ja selles tekstis, äh, see, see tekst ongi teie ees homme hääletusel jõudmas. kahjuks komisjon on selle kokkuleppe vastu kasutatakse enda aluslepingu äh, alu, äh, äh, tulenevaid ähm, õigusi selleks, et blokeerida seda kokkulepet. seal on delegatsioone, kes soovivad seda kokkulepet tugevdada, kuid samas ka neid, kes soovivad selle sisu tühistada ja blokaaž äh, praegu äh, nõukogus on selline, et soovitakse, komisjon soovib uut läbirääkimiste mandaati selleks, et äh, arutelusid kolmepoolsete läbirääkimiste vormis ähm, jätkata sellest hoolimata soovime meie minna kaugemale komisjoni ettepanekutest, eriti selles osas, mis puudutab riiklike statistikaametite staatust peaks äh, välja tooma äh, tegevusjuhised selleks, et äh, ka riiklikul tasandil nendest juhistest kinni peetakse, kuid seda ettepanekut komisjoni tekstis ei ole. samuti räägitakse nais-, soolise võrdsuse tagamisest, soolise tasakaalu tagamise nõudest, mida ei ole komisjoni ettepanekus, nii et meie praegu läheme kaugemale kui komisjon mitmetes punktides ja mõned liikmesriigid juba leiavad, et komisjoni ettepanek läks liiga kaugele ja seetõttu ka komisjon leiab, et teatud nõudmistes on parlament läinud liialt kaugele meie leiame, et enne peadirektori, Eurostati peadirektori ametisse määramist peaks toimuma ka kuulamine äh, parlamendis. see komisjon, mis äh, tundub olevat siiski komis-, äh, see nõue tundub olevat komisjonile vastu võeta, kuid Eurostat ei ole ühe Euroopa Liidu ameti juht, vaid tegemist on statistikaameti juhiga, kelle ametisse nimetamine ja sellega seonduv peab olema erilise ähm, läbipaistvusega. ma paneksin ette siis homme hääletada äh, esimese kokkuleppe teksti poolt, mis äh, eesistujaga saavutati ja me sooviksime, et oleks võimalik sellest ummikseisust äh, välja tulla nendes läbirääkimistes ja pärast läbirääkimisi peaks, pärast hääletust peaks kohe läbirääkimistega jä-, jätkama. kindlasti peaks siin olema tegemist pigem koostööga, mitte mingisuguste survestamismeetmetega ja seda peaks püüdma selgitada ka liikmesriikidele, et me saaksime edasi liikuda üha läbipaistvama ning usaldusväärsema süsteemi poole kuid kui need läbirääkimised blokeeritakse, siis on see täiesti selgelt poliitiline läbikukkumine. komisjon kindlasti on oma lähenemises konstruktiivne ning nende peale võime me loota eh, oma eh, Euroopa üldhuvi kaitsmise pingutustes, aitäh! suur tänu, härra raportöör, mul tuleb teile kahjuks öelda, et te rääkisite poolteist minutit üle aja, nii et selle võtame lõpus teie kõneajast maha, nii et teile jääb lõpus pool minutit järele. ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale, volinik Šemetale, palun. You, uh, suur tänu lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tervitan seda arutelu täna. me oleme kõik olnud väga intensiivselt äh, seotud nende otsuste ja reformide tegemisel selleks, et paremat majandusjuhtimist korraldada Euroopa Liidus me peame arvesse võtma reformidega seotud uusi väljakutseid seoses ametliku statistika andmetega. meie poliitika ja otsused on usaldusväärsed ja tõhusad ainult juhul, kui selle, mille otsustele otsuste tegemisel tuginev statistika on ka vastav, seega on meil vaja tagada see, et liikmesriikides kogutud andmed on usaldusväärsed ja tuginevad Äh, riiklikele ja Euroopa Liidu statistikasüsteemidele vastavalt, äh, vastavatele ametivõimudele. komisjoni ettepanek äh, võttis kõiki neid nõudmisi arvesse. Euroopa Parlament on järjepidevalt Euroopa Komisjoni selles valdkonnas toetanud, see oli selge Majandus-Rahanduskomisjoni raportis, mis võeti vastu peaaegu ühehäälselt eelmise aasta detsembris samas aga peab nentima, et peale mitmeid läbirääkimisi on äh, ettepanek kaotanud äh, suure osa ambitsioonikusest ja mitmeid ettepanekuid, mis esialgses tekstis olid. kõigepealt antakse rohkem äh, tähelepanu Euroopa Liidu institutsioonsele Äh, süsteemile, Euroopa Statistikaametile, selle asemel, et teha konkreetseid otsuseid. meil on vaja täpsustada ja selgitada riiklike statistikaametite rolli äh, statistikasüsteemides ja me peame tagama selle, et liikmesriikide valitsused äh, säilitavad sõltumuse, sõltumatuse vastavates Äh, ametiasutustes, äh, lähtudes usaldusväärsest statistikast. Euroopa Liidu statistika sõltub äh, riiklikul tasandil tarnitud andmetest ja seega peavad nõudmised olema sarnased kõikidele vastavate andmetega tegelevate erinevate tasandi osapooltele. muudatuse ettepanekutes ei ole vajalikku tasakaalu säilitatud tekib tasakaalustamatus Euroopa Liidu ja mm. riikliku tasandite vahel, mis puudutab äh, statistikaametite juhte. seega on meil raske heaks kiita praeguse alavaid muudatusettepanekuid sellises vormis, eriti teatud sätteid, mis puudutavad Eurostati peadirektorit. samas aga komisjon on valmis läbirääkimisi jätkama selleks, et viia asju õiges suunas selles strateegilises reformis ja jään äh, toetuma teie ambitsioonidele ja soovidele, suur tänu! aitäh, volinik! ja nüüd on sõna soovinud kolleeg Kolbelts, palun! tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, először is gratulálok a jelentéstevőn. Suur tänu, härra president, härra volinik, palju õnne raportöörile nii nagu ungari keeles nii ilusti öeldakse, on see, et äh, sõpruse aluseks on see, kui arved on korras, nii et meil on tõesti vaja arved korras hoida. me teame kõik väga hästi, äh, kui palju probleeme on äh, tekitanud äh, statistikat, mis ei ole olnud usaldusväärsed. ka majanduslikud raskused olid tingitud just sellest ja sellepärast on väga tähtis, et meil on välja töötatud statistiline süsteem, mis on usaldusväärne ja mis on ka aluseks poliitilistele otsustele. see raport ei räägi mitte ainult andmete kogumisest, vaid ka üleüldiselt Statistikaametite kui institutsioonide süsteemist. minu arvates on eriti tähtis see, et stat-, riiklikud äh, statistikaametid oleksid sõltumatud valitsustest ja parlamentidest. Ungaris on see ka niimoodi, kus äh, statistikaameti esimees äh, nimetatakse ametisse kuueks aastaks, samal ajal kui parlamendi ametiperiood on neli aastat. otse loomulikult ei tohi ükski järelevalvesüsteem minna kaugemale kui see, mis õiguslikult lubatud. ja ka ei tohi äh, statistikaametit poliitiliselt äh, mõjutada, kuid sellegipoolest on siiski poliitikutel ka võimalus statistikuid aidata. ja just seepärast on minu arvates tähtis, kui Euroopa Parlament või siis ka majanduskomisjoni liikmed Eurostati äh, juhti saaks ära kuulata. tegemist on tegelikult ametikohaga, mille puhul juht vastutab üheksakümne miljoni euro eest ja me peaksime kontrollima. suur tänu ja järgmist kahte kõnelejat ei ole saalis, seega läheme kohe vaba mikrofoni juurde ja sõna saab härra Kelly. härra Kelly, palun. Uh, suur tänu, härra president. täielik klišee on see, et öeldakse, et statistikud valetavad kõige rohkem, aga teistpidi on seal ka tõetera sees, sellepärast et tihti statistikud äh, kasutavad ainult, inimesed kasutavad statistikat ainult teatud osa, seda, mis neile sobib eriti just nii, nagu ka kolleeg Kolbelt seda just mainis, meil on vaja usaldusväärset, korralikku, faktidel põhinevat statistikat, see on kõige tähtsam minu, mind huvitab statistika ja eriti tähtis on see spordis, sellepärast et seal töötatakse välja strateegiat ja kui mängijad arvavad, et nad mängisid väga hästi ja näevad hiljem statistikat, siis nad saavad aru, et tegelikult oli mängitud väga halvasti. ja seega on meil ka poliitika kujundamisel vaja täpselt sama täpset äh, statistikat. suur tänu, kolleeg Liberatski, palun suur tänu, härra president. tegelikult tea-, teatud konfliktid olid siin selle vahel, mida ütles raportöör ja mida ütlesid proua Kolbelts. me kuulsime, et komisjonil on probleeme sellise Statistikaameti juhi äh, ametisse nimetamisega, samal ajal aga komisjon toetab seda nii, et proua Kool-Pelts, keda te siin tõesti äh, toetate, komisjoni või raportööri, mina isiklikult toetan raportööri. proua Tomašik. proua Tomašik. podržavam prijedlog uredbe jer držim kako je ključno maknuti politiku iz statistike kako statistika on äh, võtmeelemendiks selleks, et et äh, taastuks äh, kodanike usaldus äh, institutsioonide vastu. üks Horvaatia ministritest ütles kohalikule meediale, et valitsus mätsis kinni statistilised andmed majanduse seis-, olukorra kohta ja see, et äh, karistatakse neid, kes äh, statistikaga manipuleerivad ja oma kaaskodanikega manipuleerivad, äh, on midagi väga taunimisväärset. ja see, et Euroopas riiklikud statistikaametid andmetega manipuleerivad, see kahandab ka andmete usaldusväärsust ja see on väga halb ka demokraatia seisukohalt eh daamid ja härrad, ma siin tõesti olen vägagi paindlik. härra Liberatski ei tõstnud sinist kaarti ja võttis sõna vaba mikrofoni voorus, aga tegelikult esitas küsimuse proua Kolbeltsile. kuigi tegemist ei olnud sinise küsimusega, ei tohi ma anda nüüd proua Kolbeltsile ka sõna, et vastata, aga saan aru, kuna teie poole pöörduti, et te siiski olete sunnitud vastama. härra president, arvatavasti sai kolleeg minust valesti ära aru. ka sellest valesti aru, mis on raportis kirjas ja ka sellest, mida volinik ütles. sest mina rääkisin usaldusväärsusest ja teie rääkisite ametisse nimetamisest minu arvates on statistiliste andmete sisu tähtsam kui see küsimus, kui palju naisi näiteks on ettevõtte juhtkondades. tõesti, kõige tähtsam on siiski sisuline pool ja sellepärast ma ka ütlesin, et oleks väga huvitav, kui äh, me saaksime Eurostati peadirektori ära kuulata selleks, et teada saada, milliseid metodoloogilisi muudatusi ta soovib teha andmete kogumisel. tegemist oleks koostööga, tegelikult on tegemist ettepanekuga koostööks ja loodan, et volinik sai sellest õigesti aru. hästi, suur tänu, saime sellest aru ja viimasena on sõna soovinud härra Panki. tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Hiteles, tárgyilagos, härra president, kallid kolleegid. usaldusväärne statistika, seda on vaja otsuste vastuvõtjatel Euroopa Liidus, samamoodi nagu ka kodanikel ja ettevõtetel. Need tähtsad otsused, mis viimastel aastatel on vastu võetud äh, eriti see, mis puudutas eelarveid, põhines tihti valel statistikal ja seetõttu kodanikud, äh, usaldus Statistikaametite vastu on äh, kadunud. üks kunagine Ungari peaminister ütles äh, täpselt samamoodi nagu Churchill, et mina usaldan ainult neid statistikaid, mida ma ise olen võltsinud. ja me peame tõesti tegema kõik selleks, et usaldusväärsust statistika puhul uuesti tõsta jah, me võime küll äh, ilusaid kõnesid pidada, need on äh, nagu naiste seelikud, äh, lühikesed või piisavalt lühikesed selleks, et huvi äratada, aga sellest pole mitte mingit kasu ja suur tänu ning härra volinik, palun. Uh, honorable... suur tänu, lugupeetud liikmed, kõigepealt sooviksin teid tänada teie vaatenurkade eest, mida te olete väljendanud arutelu käigus. jah see ettepanek on meie käsitlemisel olnud juba päris pikka aega. aga mingil hetkel on esialgsed eesmärgid arutelu käigus kaduma läinud. väga oluline on teada, et praegu käsitlusel olev tekst nõuab täiendavat tööd ja seda tunnistas ka raportöör liikmesriigid on lõhenenud ja nõukogu ei toeta samuti praegust ettepanekut. eriti teeb muret see, et äh, kus riiklikul statistikaametitel on äh, suur äh, sõltumatus, kus neil on vastav pädevus koordineerida riiklikud statistikasüsteemi. ja siinkohal tahaksin ma olla väga selge, see, mida me selle ettepanekuga soovime saavutada, on taastada see esialgne ettepanek, mis komisjoni ettepanekus oli, me sooviksime liikuda selles suunas ja ma mõistan seda, mida proua Kool-Pelts ütles, et äh, meil on vaja Eurostati peadirektorit äh, kuulda. ja mul on väga hea meel, et te toetate seda äh, strukturaalset dialoogi. samuti teeb meile muret Riikliku Statistikaametite sõltumatus ja me tahame, et määrus iseenesest tagaks kõrgetasemelise sõltumatuse Statistikaametitele. koordineeriv roll on väga oluline selleks, et meil oleks kõrgetasemeline Euroopa statistika ja loomulikult see, mis puudutab ähm, konfidentsiaalsust, on samuti tähtis teema. ja ma leian, et meie eesmärgid on samad ja nüüd on meil vaja edasi liikuda ja jõuda kokkuleppeni, mis tõesti tagaks kõrge kvaliteediga Euroopa statistikaandmed ja meie komisjonis oleme valmis tööd tegema nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukoguga selleks, et saavutada lõplik kompromiss ja ma usun tõesti, et Euroopa Parlament teeb omalt poolt jõupingutusi ja me leiame hea lahenduse, aitäh! suur tänu, härra volinik ja veel kord saab sõna härra raportöör. härra volinik, teil on õigus öeldes, et äh, asjad venivad, kuid äh, need äh, eesmärgid ei ole meist ometigi väga kaugel. sõlmiti ju kokkulepe nõukoguga, teise ka-, kaasotsustajaga juulikuus ja komisjon peaks nende kahe institutsiooni, parlamendi ja nõukogu vahelist koostööd äh, soodustama. homme loodan, et parlament äh, saadab endapoolse tugeva sõnumi hääletusega ja komisjon võtab arvesse ka seda märguannet, äh, sest läbirääkimised loodetavasti jätkuvad ja peatselt ka lõpevad. suur tänu raportöörile ja selle sõnavõtuga on ka see arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme keskpäeval. ning me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on äh, proua Steinrucki raport Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogramm ja kõigepealt annangi sõna raportöörile, palun